härra Mikolašik, mul on hea meel teile öelda. Mauritaania Rahvusassamblee eh, delegatsiooni liikmed on meil täna külalisena ametlikus külaliste rõdul ja ma tahan neid südamest tervitada. seda delegatsiooni juhib härra Al-Sidi eh, Ali ja eh, nad on tulnud siia, et kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega veel kord tere tulemast Brüsselisse, tere tulemast meie parlamendi. suhted Euroopa Liidul ja Mauritaania vahel on äärmiselt olulised ka Euroopa Parlamendi jaoks ja ma olen veendunud, et viljakas dialoog Euroopa Parlamendi liikmete ja Mauritaania parlamendi liikmete vahel annab omapoolse panuse nende suhete edasiarendamisse ja uute koostöövaldade väljaarendamisse Euroopa Liidu ja Mauritaania vahel. veel kord tere tulemast!